Fine, we're going to start. Um, the... kallid kolleegid, järgmine raport on juurdepääs pangandusteenustele. majanduskomisjon tellis selle ähm, omaalgatuse, äh, omaalgatusliku raporti sellepärast, et komisjon oma esialgses ettepanekus pakkus välja siduva seadusandluse. IMCO on kodukorra artikli järgi viiskümmend kaasatud komisjon, aga neil mingisugust seadusloovat jõudu ei ole. me oleme ka nendega kokku leppinud äh, selles, et äh, meie seisukohad võetakse kuulda. ma äh, paluksin siis nüüd härra Kruutel asi sisse juhatada. jaa, tänke schön äh Ich, äh, ja, ich fang dann mal an, wir sind zwar nicht ma alustan, meid ei ole väga palju, aga sellest ei ole ka midagi Mis.... Äh, jaa. Ich denke, also erstmal vielleicht ein paar anma-. kõigepealt mõned märkused selle raporti kohta üldiselt. ma ütlesin juba varem, et äh, see raport kujutab äh, parlamendi jaoks äh, suurt võimalust oma mõju avaldada inimeste igapäevaelule ja kindlasti on see sammuks siseturu valmimisele. kriisi ajal kahjuks on see jäänud kõrvale, see teema võib-olla, aga me peaksime ära kasutama siiski võimalust midagi ära teha. eelmisel aastal äh, hakati kartma seda, et võib-olla pehme seadusandlus ei ole kõige parem viis, kuidas põhilistele pangateenustele tagada inimeste juurdepääs. üheksa ähm, muu liikmesriiki ütlesid, et nad ei kavatse mitte mingisuguseid lisaettevõtmisi ette näha äh, Bulgaaria samuti veel kümme liikmesriiki. ausalt öeldes ei äh, vastanud komisjoni algatusele ja seega olen ma väga skeptiline, et äh, selline mittesiduv seadusandlus äh, tagab inimestele juurdepääsu põhilistele pangateenustele. nüüd need muudatusettepanekud ise. kakssada kolmkümmend üks on neid kokku raport iseenesest on väga väik-, väga lühikene ja seega päris palju muudatusettepanekuid. väga palju puudutavad komisjoni ettepanekule esitatavad vastuettepanekud, paljudest nendest muudatusettepanekud sisaldavad äh, häid ettepanekuid, mõned on väga konkreetsed, tänan kõikide eest, on muudatusettepanekuid, mis toovad sisse täiesti uusi mõtteid, äh, aga äh, teiste muudatusettepanekute sisuks on liikmesriikidele anda suurem omaalgatusvõime aga see on asi, millele tuleb kõige rohkem võib-olla tähelepanu pöörata, et kui palju meil üldse on vaja uut seadusandlust selles küsimuses ja kui palju peaksid paljud nendest aspektidest peaksid minema lähimuspõhimõtte all liikmesriikide otsustada. nüüd minu raporti juurde täpsemalt ulatusest rääkides, mina oleksin eelistanud seda, et ulatus oleks olnud päris lai ja et liikmesriikidel oleks olnud võimalus teatavad äh, krediidiühendused ja muud välja jätta selle ulatuse alast. see mõjutaks äh, teatud tüüpi äh, pangaühendusi liikmesriikides. on muudatusettepanekuid, mis äh, nõuavad erandeid, on neid, kes aga vastupidi, nõuavad vähem erandeid ja et liikmesriikidele jääks suurem äh, otsustusvabadus. tõsi see on, et liikmesriigid oma panku tunnevad kõige paremini ja ilmselt suudavad ise langetada kõige paremaid otsuseid teenusepakkujate vahel. lõppkokkuvõttes on meie eesmärgiks aga see, et ei diskrimineeritaks Äh, kedagi äh, nende äh, teenuste puhul, mis pa-, pangandussektoris turul on võimalikud. me teame, et on liikmesriike, kus pankade positsioonid teatud piirkondades on väga tugevad. ja selliste juhtumite puhul peaks võib-olla mõtlema mingisugustele hüvitismehhanismidele, aga see on jällegi liikmesriikide otsustada, kui nad on piisavalt infot saanud. nüüd juurdepääs pangandusteenustele üldiselt äh, on, löövad ju inimesed äh, kahte lahku pangandusteenuste puhul, on need inimesed, keda pangad eriti, kelle jaoks äh, keda pangad ei pea väga atraktiivseteks ja kes on tõesti pangandusteenustest täiesti ilma. aga loomulikult, kui me räägime siin mingisugustest siduvatest kohustustest pankadele, siis me saame seda sisse tuua ainult euroalal ja piiriüleste tehingute puhul. Äh, arveldusarve avamine ühes riigis eeldab seda, et inimesel on mingisugune seos selle riigiga. aga me ei taha, et need inimesed, kellele tegelikult need uuendused on suunatud, äh, järjest suurema koorma alla pannakse. inimestel on õigus osta teenuseid ja kaupu, äh, kaupade vaba liikumise ja teenuste vaba liikumise põhimõtte kohaselt ükskõik millises liikmesriigis kuid mõnes äh, liikmesriigis on näiteks äh, korteri üüriminegi täiesti võimatu ilma pangaarve olemasoluta see lihtsalt on nii mõnedes liikmesriikides ja seda me ei tohiks sugugi eirata. see on üks selle ettepaneku üldiseid eesmärke üldse. digitaalne areng on samuti väga oluline. muudatusettepanek sada kolmkümmend näeb ette, et eh, e-posti olemasolu on mingisuguseks tingimuseks, mina arvan, et see siiski eh, nii ei peaks olema, kui iganes oluline ka tehnoloogia areng on. mis saab nende inimestega, kellel ei ole lihtsalt raha pangaarve oma, eh, avamiseks? Nad ei saagi isegi kõige tavalisemat panga äh,, arveldusarvet avada osades liikmesriikides ID-kaarti ei ole, seega me ei saa siia sisse kirjutada, et ID-kaardi olemasolu on nõutav. nüüd kulud. see on tekitanud teatavaid äh, lõhesid just sellepärast, et äh, Prantsusmaal on põhimõtteliselt äh, pangakonto tasuta ja äh, teenuste eest võetakse siis lihtsalt suuremaid tasusid, näiteks laenu andmine. mina teeksin ettepaneku, et kõik pangakontod peaksid olema tasuta. aga mis iganes see tulemus lõpuks on, peaks selge olema, et palju see maksab kolleegid on välja pakkunud, et peaks olema arveldusarvetele teenustasule ülemine piirmäär, näiteks kümme eurot äh, eu-, Belgias on see praegu kolmteist eurot aastas, Olle Ludvigsen on välja pakkunud viisteist eurot ja nii edasi. nii et äh, meie peame kokku leppima põhimõtteliselt selle, kas me tahame seal mingisuguse numbri panna, äh, kas me üldse oleme huvitatud teenustasudest äh, ja nende lubamisest ja kui jah, siis kui suur see summa peaks olema? loomulikult äh, liikmesriikidel peab olema õigus sellisel juhul ka tasuta anda äh, arvelduskontosid välja. tarbijakaitsekomisjonis on esitatud erinevaid seisukohti, äh, on öeldud seda, et ähm, mõnedel juhtudel on tehing võimalik ette valmistada ja pangas ja makse toimub hiljem. tema arvab, et sellised asjad ei peaks äh, olema lubatud. kui makse peaks jääma viibima panga pärast või äh, tööandja pärast. krediidilimiit, limiidiks peaks olema paar päeva minu meelest sellest on mõtet rääkida, tuleb tagada ja minu kogemus on näidanud Saksamaa pankadega seda, et nad üldiselt kasutavad selliseid viivitusi pikaajaliste laenude puhul, sest sellest neil õnnestub üsna palju kasu endale lõigata. nii et äh, asi on delikaatne, aga mõte iseenesest väärib mainimist. lõhkilaenamine oli üks probleem. liikmesriigid peavad leid-, leidma siin kõige paremad lahendused. aga need asjad ei peaks omavahel olema seotud. Belgias on üsna hea lahendus leitud, teistes riikides ka me ei peaks neid unustama. jah, osade gruppidega meil on see probleem, et et võib-olla see arvelduspäev ei peaks olema esimene kuupäev. aga üldiselt ma olen äh, nõus sellega, mida ütleb Tarbijakaitsekomisjon selles küsimuses põhikontode, põhimaksekontode puhul erinevaid mudeleid on palju, aga nendest mudelitest on kasu ainult siis, kui inimesed teavad, mis, et need on olemas. Olle Ludvigson ütleb, et me peaksime seda paremini rahva sees regule-, re-, reklaamima. aga oluline on see, et pankade veebileheküljed ja brošüürid nendest põhimaksekontodest ka räägiksid mõned panganduse esindajad kartsid, et me hakkame andma siin justkui nagu õiguslikku abi, äh, aga ma arvan, et siin tuleb leida lihtsalt sõnastuses kompromiss, et ei tekiks sellist olukorda, kus äh, pank, kui ta seda nõu annab, võtab endale mingisugused juriidilised kohustused. minu peamine info tuleb Saksamaa pangandussüsteemist äh, aga ma arvan, et äh, me jõuame kõik äh, ühisele seisukohale selle kohta, mida me täpselt selle all silmas peame. veel üks märkus. kohtuvälised vaidluste lahendamised, seda kasutatakse mõnedes riikides, äh, oli muudatusettepanekuid, mis toetasid, kuid oli neid, seda, kuid oli neid ka, mis ütlesid, et ei ole mingisugust mõtet kaasata siia tarbijakaitse osa üldsegi. seda, kui siduvaks me selle kirjutame, sõltub sellest, millise kompromissini me jõuame. mina isiklikult äh, tahaksin ära kasutada häid kogemusi, mis on saavutatud mõnedes liikmesriikides ja paluksin liikmesriikidele asjale tähelepanu pöörata. ma nüüd kohe lõpetan ja räägin veel natukene sellest, milline on ette nähtud ajakava selle raportiga nagu öeldud, äh, tarbijakaitsekomisjoniga teeme süvendatud koostööd selle raporti puhul. kompromissmuudatusettepanekud minu meelest peaksid arvestama seda, mida IMCO ütleb. kaheksandal mail äh, võtavad nemad vastu äh, oma arvamuse ja minu ettepanek oleks siis, et pärast seda nii kiiresti kui võimalik võiksime kompromissidega ühele poole saada ja panna asja hääletusele komisjonis, vastutavas komisjonis. nii palju siis minu poolt, kallid kolleegid, suur tänu kõikidele kolleegidele, kes asjast on huvitatud olnud ja on omalt poolt panustanud, aitäh! suur aitäh, härra Klute, tuleme nüüd variraportööride juurde. Gay äh, Mitchell ei näe ma teda saalis kas keegi on teda esindamas? ei, siis lähme sotsialistide demokraatide juurde ja Olle, teil on sõna. suur tänu! ma tahaksin alustada sellest, et ma rõhutan, et tegemist on väga olulise teemaga. ma arvan, et kõikidel tarbijatel Euroopa Liidus võiks olla võimalik põhipangakontot avada ja seda kasutada see on mitmetele inimeste gruppidele äh, väga oluline ning äh, tagab ka ühisturu parema toimimise. kui ma vaatan muudatusettepanekuid, siis äh, saab selgeks see, et meil on vaja siin fookus paika seada, need muudatusettepanekud lähe-, lähevad liiga laiaks. meil on vaja väga head toimivat süsteemi, mis oleks pangateenuste aluseks äh, ja see peaks olema muudatusettepanekutes ka selgemalt kirjas. me ei räägi siin sellel, me ei kutsu siin üldiselt üles liikmesriike tegutsema, vaid me peame oma tekstiga väga selgelt näitama, milliseid kohustusi peaksid liikmesriigid endale võtma ja milliseid mitte ma arvan, et äh, liikmesriikidele on vajalik tagada ka vajalik äh, manööverdamisruum. ja kui see ruum jätta, siis tuleb paika panna üldisem raamistik, meil on vaja selliseid süsteeme, mis ühilduvad ja äh, saavad koos toimida. kõikidel teenusepakkujatel peaks olema kohustus pakkuda põhipangakontosid, seda oma tooteportfellis. samuti on vaja äh, vähendada sotsiaalsete stigmade kaalu ning pangateenuste pakkujatele peaks ka selline kohustus lasuma kindlasti peaks olema juurdepääs pangakontodele ka äh, sotsiaalsemalt haavatavamatel rühmadel. me räägime siin sellest, et põhimaksekonto võiks olla alati kõige odavam pangakonto, mida eh, pangateenusena pakutakse. Need inimesed, kes on sotsiaalselt nõrgematest gruppidest, ei peaks pangateenuste eest maksma rohkem raha kui teised. Eh, samuti me peame olema konkreetsemad, kui me räägime sobivast eh, teenustasust põhipangakontode puhul tundub, et enamik vähemalt meie komisjoni hulgas ka sellist sõnastust soosib kui me ei pane väga kindlat piiri siin summale või me ei ütle, milline teenustasu on sobiv, siis on meie õigusakt liiga nõrk. ei ole piisav, kui me viitame lihtsalt sellele, et pangad peaksid ise kõik kulud katma selleks, et pangateenus äh, tarbijani viia. kui see oleks meiepoolne lahendus siis eh, ilmselt oleks meie tegevus ebapiisav. me peame väga hoolikalt kaaluma kulusid ning panema siia äh, limiidiks viiskümmend viis eurot. me räägime mitmetest äh, sotsiaalsetest gruppidest, kes pangakontodele mm, muidu üldse ligi ei pääseks Äh, alati ei ole kõikide tarbijate jaoks ka füüsiliselt võimalik pangakontorisse minna ja õigusaktiga peame me ka seda olukorda ette nägema. sest meie õigusakt peaks kõike arvesse võtma, muidu pole selle äh, kokkupanemisel mõtet. ma arvan, et Belgia mudel on siin väga hea, äh, kindla limiidi seadmisega saame me saavutada endale sobivad eesmärgid mina äh, soov, pakun siin välja põhipangakonto äh, tasu limiidiks viisteist eurot, siin võib sisaldada ka teatud äh, pangaülekannete arv, muidugi selle maksimummäära üle ma olen nõus siin veel arutelu pidama, aga mingi lävend peab olema selleks, et tagama, et panga teenustasud ei välju kontrolli alt veel üks äh, oluline aspekt siin on äh, põhimaksekonto avamise õigus. siin tuleb mõelda pragmaatiliselt, kuidas on võimalik äh, õiguslikult tugev süsteem luua, mis ka praktikas reaalselt töötab. Komisjoni ettepanekus ja muudatusettepanekus on mõningaid kohti, mis mind teevad skeptiliseks. näiteks, kas on õige öelda, et tarbija et tarbija peab formaalselt loobuma oma eelnevast arvest, enne kui ta saab avada uue põhipangakonto. mitmed nendest tarbijatest, kelle poole me oma õigusaktiga pöörduma, pöördume, jääksid siinkohal välja. samuti on väga palju äh, vaesemaid sotsiaalseid klasse, kes põhimõtteliselt äh, Põhipanga kontosid äh, avada tahaksid, aga kes ei saa endale lihtsalt panga poolt pakutavaid teenuseid lubada. Äh, nii et me peame tagama, et meie õigusaktid oleksid ka mm, sellisteks juhtumiteks õiged vahendid. samas me peame vältima ka riski, et me õõnestame pangasüsteemi usaldusväärsust kõikidel tarbijatel peaks olema õigus elukohajärgses riigis avada põhipangakonto. me tahame luua lihtsa registri, kust pangad saavad järele kontrollida, kas võimalik klient omab juba arvet mõnes teises pangas. ma arvan, et see oleks õiguslikult kõige kindlam äh, meetod Äh, samuti muudatusettepanekutes ei kajastata väga palju seda küsimust, kui raske on defineerida erinevaid kontseptsioone siin kindlasti me ei saa seda probleemi lahendada sellega, et äh, inimese äh, isikut ja tausta ei kontrollita. loomulikult äh, peab olema meil ka säte selle kohta, et inimese isik tuleb tuvastada. aga me saame töötada koos avalike võimudega ja väga tihti on võimalik praktilisi lahendusi välja töötada, mis alati töötaksid millised on siin siis äh, alternatiivid? Äh, kui pangakonto omanikul ei ole aadressi, siis on kindlasti mingisugused võimalused seda asendada. suur aitäh härra Klutele hea töö eest ning ootan konstruktiivseid kompromissettepanekuid, aitäh! Um, next... suur aitäh! järgmisena palun Philipp de Bakke. Voorzitter, um, zoals in onze vorige discussie uh, ook al gemeld steun. Suur tänu. Uh- de Europese Commissie en ook van de rapporteur uh, over de toegang tot deze me viimasel kohtumisel eh, ma juba rääkisin sellest, eh, mida ma arvan nendest üldistest suun-, suunadest, mille komisjon on võtnud, ma arvan, et tõesti sotsiaalses elus ole, osalemiseks on tänapäeval pangakonto olemasolu hädavajalik ja sellega tuleb arvestada. see on oluline selleks, et saada kasu kõikidest ühisturu pakutavatest võimalustest ja sellepärast ma arvan, et igas liikmesriigis peab olema eraldi režiim baasteenuste pakkumiseks kõikidele Äh, riigikodanikele, kuid mõned küsimused. kõigepealt, äh, kas see peab olema sidus algatus või ei? Äh, ma ei arva, et kõik reageerivad lihtsalt komisjoni soovitustele. näha on seda, et kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpus, seega komisjon esitab seadusandliku ettepaneku ja kui edasiminekut ei ole saavutatud, nii nagu me oleme näinud, ei ole saavutatud, tehakse asi kohustuslikuks aga faaside kaupa edasiliikumine oleks minu meelest parem. me ootame liikmesriikide poolt veel tegutsemist enne selle aasta lõppu. jaanuaris kaks tuhat kolmteist, kui aga mitte midagi ei ole tehtud ja, ja nad ei äh, taga juurdepääsu põhilistele pangateenustele, arvan ma, et me peaksime nõudma komisjonilt seda, et nad teeksid seadusandliku ettepaneku äh, veel kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta sees mis on siis see mudel, mida minu meelest peaks kasutama neid, neid, nende põhiliste pangateenuste pakkumisel? ma olen veendunud lähimuspõhimõttes ja on juba liikmesriike, kes on toonud sisse oma mudelid. lõppkokkuvõttes öö, äh, öö, äh, otsustab see, milliseid mudeleid vaja öö, äh, kasutatakse selle, kui paljudel inimestel on juurdepääs pangateenustele. parlament ei peaks siin minu meelest laskuma detailidesse, me ei saa ette kirjutada liikmesriikidele, mis nad peaksid tegema, vaid me peaksime jätma vabad käed äh, põhieesmärk saavutada, ehk inimestel oleks siis juurdepääs pangateenustele. on neid äh, liikmesriike, kus on süsteemid väga öö, äh, kaugele juba arenenud, osades riikides on need põhilised pangateenused riigipankade poolt pakutud, teistes kõikides pankades, riigi ja, ja avaliku sektori pankades. aga need riigid, kelle süsteem on öö, olnud edukas, nendele me ei saa ju peale suruda ometigi seda, et nad peaksid režiimi muutma põhilistele pangateenustele lisaks tuleb mõelda ka krediidi andmise võimalikkust need äh, mobiilsed äh, maksed, äh, eelmaksed ja nii edasi, kõikide nende puhul parlament peab arma-, arvestama sellega, mis tegelikkuses toimub. nüüd küsimus, kellel peaks olema juurdepääs nendele põhilistele pangade teenustele. erinevalt raportöörist ei ole ma sugugi veendunud, et kõik tarbijad kõikides liikmesriikides peaksid pangakonto avama mina arvan, et liikmesriikides, et neil peaks olema see võimalus ainult nendes liikmesriikides, kus neil on midagi asja. kas siis, kas nad on seal tööl või, või on pere pärast seal või õpivad seal, igal juhul peab olema mingisugune seos selle liikmesriigiga. ma ei tea täpselt, kuidas seda sõnastada praegu veel, aga see seos minu meelest peab olema ja nüüd nende pangateenuste maksumus raportöör viitas äh, sellele, et need võiksid olla tasuta, ka see mind ei veena, Hollandis on see kaksteist äh, eurot keskmiselt, äh, mis praegu maksata, makstakse tavalise konto eest, aga kõikidel liikmesriikidel, kui nad soovivad, et need osadele elanikkonnagruppidele pakkuda tasuta pangateenuseid, siis on nendel võimalus, aga me jällegi ei tohiks hakata lõhkuma seda süsteemi, mis on Äh, välja kujundatud ja ega neid, ega tasuta pangakontorid ei ole tasuta, keegi maksab nende eest ikka ju kuskil kinni. tarbija mingit ringi maksab igal juhul selle kinni. ja viies punkt, millest ma tahtsin rääkida, hüvitisfond. see on seotud varasemate aruteludega. see puudutab siis väga väikese äh, tehinguhulgaga kontosid. siin võib-olla see hüvitise nõudmine on natukene liigne võib-olla see, kui loodaks siin mingisugune Euroopa-ülene hüvitusfond, see hakkaks konkurentsi muutma. väikese tehingu puhul, mis, mis on tõesti võib-olla tõhi-, põhiline pangateenus, mida kasutatakse, ei ole see minu meelest vajalik, see võib hoopis lisabürokraatiaga tekitada. ja veel, ma arvan, et väga oluline on ka eh, finantsõpe inimesed ei lähe panka ja ei kasuta pangateenuseid, kui nad ei tea, mis nad endast kujutavad, nad ei tea, mis see neile võib ei positiivset või negatiivset kaela tuua. ja seega mõned inimesed lihtsalt hoiavad pankadest äh, eemale, nad on pigem hoiupanga kliendid oma hoiuraamatuga või hoiavad raha kodus. aga me peame inimesi harima et nad mõistaksid, et äh, arvelduskonto omamine pangas äh, ei tähenda nende jaoks mitte midagi väga riskantset. ma võtan kok-, saan kokku nii raportööri kui ka variraportööridega veel, äh, loodetavasti me jõuame kompromissini sellele inimeste jaoks väga olulisel küsimusel ja võib-olla veel paari nädala jooksul, suur tänu! Fine um,. Is on the, on behalf of the ECR uh,, Ivo um, ECR-i nimel, palun, Ivo. daamid ja härrad, suur tänu, et andsite mulle sõna ma tahaksin teha mõned märkused. Need mõningad märkused on seotud äh, minu tehtud muudatusettepanekutega. mina isiklikult äh, tahaksin teha mõningad üldisemad märkused erinevatest, erinevate äh, teatud kolleegidest. ma arvan, et pangakonto omamine või mitte tähendab äh, ühiskonnaelus osalemise või mitteosalemise äh, võimalust. Äh, küllap ka teie teate inimesi, kellel ei ole pangakontot. ja samas nad ei arva, et nende sta-, sotsiaalne staatus oleks selle võrra madalam. kui me püüame äh, iga hinna eest sellist õigusakti äh, kokku panna, ma ei arva, et see oleks äh, kindlasti samm õiges suunas. igal inimesel, täiskasvanud inimesel, kellel on sissetulek peaks olema õigus avada pangakonto ükskõik millises kontos nad seda soovivad teha. samas peaks olema äh, ka hästi defineeritud äh, suhe panga ja panga kliendi vahel, aga see peaks olema teatud lepinguline suhe äh, mis tähendab siis, et tarbija ja pank omavahel on lepingulises suhtes ja see suhe on nende jaoks mm, vastastikku kasulik. ja need kaks osapoolt peaksid kokku leppima selle lepingu kohaselt, kuidas nad omavahel suhtestuvad. Äh, nii et ma uurisin teatud Euroopa Liidu äh, riike ja sain järgmise statistika, äh, leidsin järgmise statistika kahe tuhande viiendal aastal Saksamaal null koma null üks kuni null koma null protsenti inimestest ei omanud äh, üldse pangakontot Ühendkuningriigis äh, kahe tuhande kolmandal aastal kolm protsenti majapidamistest ja kaks protsenti täiskasvanud äh, inimestest ei omanud pangakontosid. Prantsusmaal ja Belgias kümme tuhat inimest, mis noh, tõeb poolest on ju väga väike protsent kogu elanikkonnast, kellel ei olnud pangakontosid. Soome ja Taani elanikest omas sada protsenti eh, pangakontosid. minu koduriigis Tšehhi Vabariigis kaheksakümmend üheksa protsendil täiskasvanutest on pangakontod Sloveenias on ainult viisteist protsenti nende inimeste osalus, kellel ei ole pangakontot. ja kui me seda statistikat vaatame, siis me näeme, et äh, liikmesriigid ilmselt juba teavad, kuidas nende teemadega ise tegeleda, neil ei ole vaja Euroopa ülest õigusakti nende küsimuste reguleerimiseks. nii et äh, vastavalt sellele statistikale ei tundu mulle, et äh, mingisugune väga põhimõtteline probleem Euroopas on, et inimestel ei ole pangakontodele ligipääsu. ja seetõttu ma tahaksin teha ettepaneku, et komisjon peaks austama lähimuspõhimõtet ja ma arvan, et liikmesriigid teavad, kuidas nende küsimustega ise tegeleda, neile ei tuleks midagi ette kirjutada teine osa minu muudatusettepanekutest äh, näeb ette seda, et äh, kliendil ja pangal peab olema teatud lepinguline suhe. kui me tahame läbi õigusaktide ette kirjutada, kui palju täpselt peaks maksma põhilised pangateenused, mm, kui meie äh, seaduseloojatena siin täpsustame neid hindu, sest hinnatase on ju liikmesriigiti erinev, kolleegid juba ütlesid siin kaksteist kuni viisteist eurot äh, põhiliste teenuste eest. aga loomulikult äh, riikide inimeste ostujõud on erinev ja hinnatase on erinev erinevates riikides ja ma arvan, et meil puudub täna piisav andmestik selleks, et otsustada, kus kohas peab olema see teenuse piirtasu. kõik see ju on seos, seotud ka kuludega. mis täpsemalt maksavad klientidele otsustatud teenused, mis maksab pangakonto avamine Inko komisjonis täna hommikul juba arutati seda küsimust. meie seaduseloojatena ei tohiks kindlasti sekkuda pangad, pankade ja nende klientide suhtesse ja kolmas valdkond. kas äh, põhilised pangateenused peaks olema kättesaadavad kõigile? ma arvan, et see sõltub ka traditsioonidest äh, liikmesriikidest, me ei peaks äh, Euroopa-üleselt siin ette kirjutama, et Euroopa Liidus peab olema kohustuslik või me peaksime siin ütlema, millised teenused peaksid olema kättesaadavad ja milliseid kontosid võib või ei või avada. ja kui me räägime õigusaktidest, siis me püüame eh, reguleerida asju, mis juhtusid eh, minevikus, eh, aga me ei saa tulevikku ette ennustada ja seetõttu peaksime me olema tulevikutehnoloogiate suhtes pigem optimistlikud, sest ma olen üsna kindel, et äh, tulevikuteenused ületavad äh, neid puudusid, äh, mis pangandusturul täna on ja need on ka minu muudatusettepanekutes kirjas, aitäh! us as well? Yeah. Um, before I come to the rapporteur. enne kui ma uuesti raportööri poole pöördun, tahaksin ka esitada ühe kommentaari, mis ma, mis mul tekkis siin kuulates seda arutelu. seitse protsenti Euroopa Ühenduse kodanikest, kes ei kasuta pangandusteenuseid, mõni, iga kord ei tee seda mitte sellepärast, et neil ei ole äh, piisavalt raha või siis, et nad kardavad pangakontorisse siseneda, asi ei pruugi iga kord niisugune olla. seda võib ka juhtuda, aga mõned riigid on näiteks postkontoritesse külakohtades te-, teinud ka pangandusteenuste pakkumise võimaluse, kusjuures üsna huvitav on see, et Aafrikas, kus pangandus võrk on täiesti peaaegu olematu ja inimeste tulud on väga väikesed, kasutatakse pangana telefoni eh, kompaniide, mobiiltelefoni kompaniide kontosid, nii et läbi telefonifirma saavad inimesed teha oma kontoülekandeid, oma pangaülekandeid, sellepärast et eh, telefoni omandamine on neil siiski lihtsam ja siis ei olegi neil vaja, vaja saada teistsugust juurdepääsu põhipangandusteenustele niisuguses väga keerukas olukorras ja nagu on Aafrikas ja võib-olla, et see on asi, mida me peaksime ka natukene silmas pidama, kui me tahame siin mingisuguseid muudatusi teha. aga see on lihtsalt üks tähelepanek ning nüüd ma pöördu-, pöördun taas raportööri poole, et ta lõpetaks meie arutelu sel teemal. suur tänu! lubage mul lühidalt kommenteerida härra Sikluna märkust. alates üheksakümnendate aastate keskelt on Saksamaal katsetatud erinevaid asju, mõne, mõnikord üritati sammukene tagasi minna, sellepärast et see otsepangandus ja internetipangandus, mida kasutavad mõned pangad, mitte küll kõik, tegi muu, mõned teised pangandusteenused väga kulukaks. selline probleem on meil olnud mõningat aega, aga kõik need arengud on teadupärast erinevad ja ma tahtsin lihtsalt juhtida tähelepanu sellele, et on mitmesuguseid erinevaid arenguid ja võimalusi nende küsimuste lahendamiseks. ma arvan, et laias laastus oleme me kõik ühel meelel et enamustes küsimustes siin me saame kokkuleppele jõuda, ma neid hüvitisfonde ei nimetanud, loomulikult see on üks võimalus, aga see tegelikult ei mõjuta konkurentsitingimusi. oluline on vaadata pankasid, millel juba niisugune, mille, mis on sellest, millel on sellest äh, reeglist või nõudmisest erand mingil põhjusel, aga kui Belgias näiteks teoreetiliselt on niisugune fond olemas, aga praktikas tegelikult seda olemas ei ole. nii et võib-olla on see hüvitusfond ka asi, ilma milleta me saame hakkama, hakkama. nüüd teenustasude küsimuses tundus, et enamik oli ühel meelel ja nüüd, kui me räägime kontodest endist, siis kontosid endid saab ka erineval moel vaadata Saksamaal on väga vähe inimesi, kellel üldse pangakonto puudub, meil on igasugused maksunõunikud, meil on tarbijanõustajad, Saksamaal on nad kõik olemas. ning kui inimesel pangakontot ei ole, siis on tal vahetevahel väga suuri probleeme. nüüd on asjad väheke kergemaks muutunud, aga üheksakümnendate aastate lõpus oli seisukoht niisugune, et sa võid olla töötu, aga kui sul kontot ei ole, siis sa ei saa ka töökohta. ja inimesed, kes tahtsid, inimesed tahtsid uuesti tööle tagasi minna ja siis me läbi erinevate programmide aitasime neil ka neid töökohti leida ning niisugune asi nagu konto puudumine ei tohiks ometi takistada neil tööle tagasi minemast. meie inimesed, kes on Euroopa Liidu kodanikud, vajavad seda, et meie nende jaoks lahenduse leiaksime, kui me räägime kodanike Euroopast, Euroopast kõikidele inimestele, siis me peame mingisuguse lahenduse leidma ka nendele väga väikestele inimrühmadele, kes mi-, miskipärast ei saa endale normaalsel teel pangakontot praegusel hetkel avada. see on siseturu küsimus ja selle võib-olla võiksid liikmesriigid ka otsustada, kui palju otsustab Euroopa Liit selles küsimuses, kui palju liikmesriigid ise. muidugi ei tohi subsidiaarsust ära unustada, aga äh, eelmise aasta komisjoni teatis näitas, et just nimelt selles valdkonnas, kus on teatavaid kliente, kes pankadele ärilist huvi ei paku, on just nimelt võib-olla vaja seadusandlust ühenduse tasandil, sellepärast et liikmesriikide seadusandlus tundub, et ei tööta piisavalt hästi see, see uus seadusandlus loomulikult ei tohiks mingit täiendavat halduskoormust kaasa tuua, aga see peaks panema paika niisuguse korrektse raamistiku, mida me liikmesriikidelt ootame. me tuleme paari päeva pärast taas kokku ja hakkame arutama selle teema kompromisse. suur, suur tänu, härra Klute. vaatasin meie ajakava taas üle. hääletus EKONis on kas kolmekümnendal või kolmekümne esimesel mail, see tähendab siis mai lõpus ning juuli täiskogul on plaanis seda hääletada. suur tänu ning nüüd tänane viimane päevakorrapunkt. Äh, ei, siiski tundub, et on rohkem. so it's not the last set. ei, siiski mitte päris viimane veel. aga nüüd tuleb minu arvamus kahekümnest peamisest probleemist, mis Euroopa kodanikel on seoses ühtse turu toimimisega. kuna äh, see arvamus on koostatud koos teiste komisjonidega, siis meie komisjonile anti nii-öelda võimalus käsitleda umbes kuute nendest nendest küsimustest. esiteks maksude maksmine äh, piiriülestele töötajatele, teiseks konto avamine, siis töötamine välismaal ja sellega seonduvad maksuprobleemid, neljas probleemid finantsteenuste turul, viies juurdepääs äh, finantsteenustele ja nende, neid toetavatele meetmetele ning viimane punkt on käibemaksu tagasinõudmine teistes ri-, teistest liikmesriikidest, mille kohta kodanikud on öelnud, et see on äärmiselt keerukas. ning ma olen vaadanud siin erinevaid muudatusettepanekuid, mis on teie, tehtud variraportööride poolt ning ma pean juhtima tähelepanu asjaolule, et see arvamus keskendub mitte niivõrd kõikidele Euroopa Liidu küsimuste Euroopa Liidu kodanike küsimustele, neid probleeme on palju rohkem kui kakskümmend, aga need kakskümmend siin on kõige olulisemad, need on just seotud igasuguste piiriüleste probleemidega ning kõige sellega teondu-, seonduvaga. ning seetõttu ma pöörduksin variraportööride poole ettepanekuga, et nad peaksid kinni ainult sellest teemast siin, mida ma nimetasin, sellepärast et me ei ole praegusel hetkel planeerinud käsitleda teisi teemasid, mis puudutavad lihtsalt Euroopa Liiduga seonduvaid kõikvõimalikke teemasid. mul ei ole tegelikult mõningate muudatusettepanekuga mitte mingisuguseid probleeme, ma leian, et mõnede jaoks on võimalik leida täiesti vastuvõetav kompromisstekst, näiteks härra Reppingu kapitali ja maksustamist puudutav muudatusettepanek ning siis siis ma räägin siin ühtsest turust tervikuna ning püüan jõuda järeldusele, missugune teenindus või sektor või valdkond vajab erilist järelevalvet ja edendamist ning missugustes valdkondades tehakse inimestele rohkem muresid ja probleeme ja missugustes siis vähem. üldjoontes on positiivseid muudatusettepanekuid rohkem ning neid me saame kindlasti arutada, aga kõigepealt võib-olla kuulaksime ära variraportööri proua Okuni Rahvaparteist on esimene. palun, Sofi. Merci, monsieur le président, cher. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid jah, raport siis äh, peamiste ühisturu toimimisega seotud mureküsimuste kohta üldiselt. Äh, teema on huvitav, sellepärast et ma, äh, et ühisturg küll üldiselt on olnud väga edukas, aga siiski on teatavaid tagasilööke seal olnud. ega ühisturu ehitamine ei tähenda ainult harmoneerivate direktiivide ja määruste vastuvõtmist vaid see peab tooma tõelisi muutusi meie kaaskodanike igapäevases elus, just nendes aspektides, mis võib-olla seni ei ole väga hästi toiminud. siseturuvolinik härra Barnier on väga hoogsalt võtnud ette ühisturu toimimise tagamise minu kolleegi Skikluna koostatud arvamus on väga hästi tasakaalus, kaks peamist aspekti kõigepealt äh, igasugused tõ-, tõkked ja nende eemaldamine ühisturu toimimisele ning teiseks toetada majanduskasvu ja tööhõive suurenemist, ma äh, olen Edvardi äh, seisukohtaga täiesti nõus, et meil peaksid olema teatavad konkreetsed finantseesmärgid siseturul. mis puudutab majanduskasvu äh, ja töökohtade loomist ma toetan Gunnar Hökmargi muudatusettepanekuid. mina omalt poolt tahaksin rõhutada seda, kui oluline on Euroopa Komisjoni algatus eh, sotsiaalse eh, ettevõtluse osas ja Euroopa eh, investeerimis, Euroopa Sotsiaalse Ettevõtluse Investeerimisfondide passpor-, passi mõte on minu meelest ka väga teretulnud see on äh, olnud mõte, mida olen toetanud nii mina oma raportis kui ka nõukogu. see pass peaks võimaldama luua uue hoova äh, investeeringuteks nendesse sektoritesse, kus seda on hädasti vaja. täna kujutab see kümmet protsenti Euroopa ettevõtetest äh, ja ühteteist miljonit töövõtjat. see on samuti ka tööhõivehoov hoob ja võib sotsiaalsele turumajandusele palju kaasa aidata. see on üks nendest põhim-, põhilistest punktidest, mille puhul ma tahtsin sõna võtta selle raporti kontekstis. ma tuletaksin veel kord meelde, et arvamus on väga ilusti kirjutatud ja härra Skikluna on siin meie seisukohad ilusti välja toonud. suur tänu! Fine. Um, I don't see any other ma näen, et rohkem keegi sõna ei soovi selles küsimuses, siis ma võtaksin nüüd selle asja kokku, lihtsalt märkides, et hääletus toimub mai lõpus, jällegi kolmekümnendal või kolmekümne esimesel ning juhtkomitees on kolme, esimesel juunil hääletus ning täiskogule läheb septembris See... mulle öeldi siin just, et järgmine punkt on äh, punkt seitseteist. me peame äh, viieteistminutilise pausi tegema, kuivõrd variraportöörid tulevad selleks ajaks kohale. nii et äh, veerand minutit pausi, kolleegid veerand tundi siiski on see paus, teid vabandab.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 Uh, kas me alustame järgmist sessiooni? okei okay. uh,, mis Okuni? hästi mm,, proua Okuni. meie hakkame nüüd rääkima Euroopa sotsiaalettevõtlusfondidest. umbes sada kaks muudatusettepanekut on esitatud kõikvõimalike teemadel, nagu näiteks Euroopa Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja kõikvõimalikud muud fondid, aga nüüd ma annangi sõna proua Okunile, et ta tutvustaks ise meile seda teemat. lugupeetud härra esimees, kallid kolleegid, ma näen, et minu teema on tohutu hulga rahvast siia kokku meelitanud, aga noh, hästi, eks kvaliteet ole ju tähtsam kui kvantiteet. ma tänan kõiki neid inimesi, ka neid, keda kohal ei ole, kes esitasid aga muudatusettepanekud, muudatusettepanekute eesmärgiks on tugevdada, parandada, selgitada selle minu raporti teksti. me töötame tegelikult ju koos, et töötada kompromiss, ma usaldan ja loodan, et see kompromiss tuleb põhimõtteliselt niisugune rahuldust pakkuv kõikidele ning võimaldab nõukoguda, nõukoguga head dialoogi pidada. lugupeetud härra esimees, kokku oli sada sada kolmkümmend seitse muudatusettepanekaks. kõigepealt esimene punkt, mis käsitleb mõned kolleegid, kes soovivad tuua sisse selle võimaluse, et me viiksime selle arvu pisut väiksemaks, kolmekümne kuni viiekümne juurde, et oleks, ligipääs oleks parem, mis puudutab nüüd neid arve ja samuti ka neid arvutusmeetodeid, me peaksime nende abil jõudma mingisugusele kuldsele keskteele. Anna Astrid saabus, ütleb proua raportöör. igatahes meil on tarvis defineerida kalkulatsioonimeetod. minu arvates see kümme protsenti tundub mulle suhteliselt asjakohane ning see tegelikult ei vähenda nende sotsiaalfondide mõistetavust ning ma arvan, et sellest protsendist kaugemale oleks juba liiga palju, nii et ma arvan, et see üheksakümmend protsenti on tegelikult väga igati asjakohane. nüüd me peaksime täpsustama siis seda kalkulatsioonimeetodit, see peab olema üks konkreetne vahend, meil on tarvis täpsustada selle kestus ja tuleks võtta, täpsustada, mida me võtame arvesse selle, selle kalkulatsioonivahendi väljatöötamisel, oluline on, et ta liiguks selles suunas, et ta annaks suurema juriidilise kindluse, praegusel hetkel minu arust seda ei ole. nüüd teine küsimus, et fond ei tohiks olla suurem kui viissada miljonit eurot, sellepärast et suuremad fondid äh, me, me peame juba pidama kinni IMF-i nõuetest, selle muudatusettepaneku tegi Astrid Lulling ning minu arvates investeerimisfondid, mis lähevad kaugemale sellest, peaksid ka siin kasu, sellest kasu saama, see tundub mulle ka üsna huvitav. nüüd siis kolmas punkt, sobivad kõlblikud ettevõtjad sotsiaalsete ettevõtjate osas me peame kas siis sotsiaalsete ettevõtete definitsiooni kitsendama või vastupidi laiendama. sotsiaalne ettevõte on niisugune, mille esmaseks tegutsemise eesmärgiks on ikkagi anda mingisugust sotsiaalset kasu. ta võib ka kasumit teenida, aga see ei ole kõige olulisem. Euroopa Komisjoni arvates kõlblikud on need ettevõtted, kes pakuvad teenuseid äh, igasugustele haavatavas olukorras olevatele inimestele, nüüd see inimestele, kellel on miskipärast äh, erinevad probleemid, inimesed, kes saavad maksta teenuste eest väga vähe või siis niisugused ettevõtted, kes toodavad kaupasid või teenuseid, mille on jällegi sotsiaalne eesmärk väga lihtne, näiteks ettevõte, kes võtab tööle puudega inimesi. minu seisukoht on niisugune, et see definitsioon tegelikult peaks olema natukene laiem, see peaks kaasama ka igasugused tõrjutud ja heidutatud inimesed ning samuti solidaarsuse põhimõte tuleks siin olla, peaks siin olema kaasatud, need olid minu muudatusettepanekud. me ei saa muidugi ka seda valdkonda liigselt laiendada, sellepärast et oluline on see, et so-, sotsiaalse ettevõtluse fond ei kaotaks oma peaeesmärki. mina tahaksin selguse ja lihtsuse nimel need, võtta siia sisse ka kõik ettevõtted, mis tegelevad sotsiaalse elamispinna pakkumisega, sellepärast et neid on palju ja see on väga oluline. samuti tuleks võib-olla uuesti üle vaadata äh, see, mida nad teevad ja kuidas seda teha. nüüd kolmas punkt, ettevõtted, mida, mille osas on arutatud meie omavahel oleme väga palju arutanud, sellepärast et me peame tegelikult juba otsustama, mis kas me kasutame ainult neid ettevõtteid, kes asuvad Euroopa Liidus või siis ka neid, kes seal ei paikne. me, kas me kasutame siis seda sotsiaalset sotsiaalset, sotsiaalfondi ainult nagu niisuguse hoovana, mis toetab veel sotsiaalsete ettevõtjaid. Euh, aga me peaksime avama selle sotsiaalse ettevõtluse fondi ka kolmandatest riikidest pärit sotsiaalettevõtjatele, see on suhteliselt uus seisukoht ning selles küsimuses ma tahaksin teada teie seisukohta. ma tahaksin teada, mida te arvate sellest mõttest, kas me peaksime mm, ikkagi piirduma Euroopa ettevõtjatega või siis anname selle Euroopa sotsiaalse ettevõtte passi ka kolmandatest riikidest pärist ettevõtjatele. neljas punkt. erainvestoritele fondi avamine. mitmed muudatusettepanekud öö, teevad ettepaneku, et me madaldaksime lävendit saja miljonini ja seetõttu just nimelt, et kas siis sajani või ähm, kolmekümne miljonini, sellepärast et me võiksime teha fondi avatuks ka eraettevõtjad. või kuni kolmkümmend tuhat oli siis see summa, mida ma pidin nimetada. mul on niisugune tunne, et seda võiks siiski avada ka kümnele protsendile ussitsitele ehk eurofondidele, sellepärast et on nii palju eraisikuid, kes soovivad investeerida viiskümmend tuhat eurot ning erainvestoritele on siis niisugune võimalus ja meile tegelikult, me tahaksime anda võimalikult paljudele e erainvestoritele solidaarse võimaluse sellesse investeerida. niisuguse kompromissi oleme me välja pakkunud ning viimane punkt äh,, depositoorium, see küsimus, selle osas esitati kolm muudatusettepanekut, üks paneb ette äh, suhteliselt ranget režiimi kasutada. Deposit-, dep-, hoiustajate jaoks ning kolmas muudatusettepanek paneb selle kohustuse fondi valitsejale minu arvates oleks kompromiss tegelikult see, et, äh, et hoiustajate olukord tehtaks ikkagi pisut kergemaks, et nad saaksid hoiustada, aga samas sellepärast, et mulle alati on rohkem südamelähedane niisugune paindlikum ja suhteliselt leebemate reeglitega lähenemine. ma olen väga, mul hea meel ja ma olen väga uhke, et ma sain seda raportit teha. see on raport, mis on väga huvitav ning puudutab ka natukene neid muudatusettepanekuid, mida ma esitasin Sikuna raportile. see puudutab tervet hulka Euroopa Liidu ettevõtjaid ja investeerijaid, nii et see on suhteliselt suur sektor, mida meie ise siin Euroopa Liidus peaksime harmo-, harmoneerima, nii et teha lihtsamaks majandustegevus selles sektoris, suur tänu! Thank you very much. Um, with your permission, Mr. suur tänu. kui lubate, siis Äh, ma annaksin sõna Olle Schmidtile, kellel on äh, vaja kiiresti ära minna enne teisi. suur tänu, härra esimees, mul läheb tunni aja pärast lennuk. Äh, loodetavasti jõuan veel peale, aga kes teab. suur tänu hea raport, ülioluline ja väga oluline samm investeerimisfondide valdkonnas Euroopas mul on äh, neli märkust ja üritan need esitada äh, siis tähtsuse järjekorras. esimene puudutab seda depositooriumi. ma arvan, et me võiksime natukene vähem piiravat režiimi kaaluda. vähemalt minu meelest äh, ei tohiks äh, seda depositooriumi sugugi äh, võrrelda alternatiivsete investeerimisfondidega, sellepärast et äh, kui me seda teed läheksime, siis kogu see raamistik läheks väga keeruliseks, nii et ma loodan, et me jõuame siin raportööriga kompromissile. teine märkus puudutab miinimummäära mina olen esitanud äh, muudatusettepaneku, kus ma olen selle seadnud äh, viiekümne protsendi peale, esialgses ettepanekus on seitsekümmend. ma tegelikult tahaksin loota, et äh, see protsent oleks natukene väiksem, kuivõrd see oleks natukene vastuvõetavam selle fondi puhul, vähemalt minule. kolmas märkus puudutab ajapiirangut ma loodan, et ka selles osas õnnestub meil kokkuleppele jõuda. ma arvan, et see keskmine periood, mis ei tohi olla pikem kui viis aastat, see, selline piirmäär on ähm, mitte väga realistlik ja väga raske oleks sellest kinni pidada, nii et äh, ma loodan, et me jõuame mingisuguse mõistliku kokkuleppeni me kõik teame, et Taani oma eesistumise aja jooksul tahab vägagi selle asja vastu võtta, nii et jõuame siis kiiresti kokkuleppele. neljas märkus puudutab kuritarvitamist ja pettuseid et seda fondi hakataks kasutama muudel eesmärkidel kui selleks, miks ta on loodud, need on siis minu muudatusettepanekud kolmkümmend üheksa ja nelikümmend. nimelt siis, et me peaksime vältima igasuguseks, äh, igasugust äh, nõuetele mittevastavat äh, fondide kasutamist, et seda mitte kuidagi ei kuritarvitataks, et ei leitaks viisi nihverdada sinna vahendeid, mis äh, ei peaks olema osa nendest investeeringutest. aga muidu ma arvan, et see raport äh, on tõesti samm õiges suunas, äh, hästi koostatud, sest et raha on mm, Euroopas ja, ja piisavalt, et midagi uut saavutada kolmandaid riike puudutav küsimus, see on väga delikaatne asi, nii nagu ikka kolmandate riikide puhul. ma saan teie argumentatsioonist aru, kuid teisalt ma arvan, noh jah, mis seal teha, ma olen liberaal. igasugused tõkked äh, on mulle vastumeelsed, äh, ükskõik kuhu poole need tõkked tõstatakse. kas äh, takistused millegi tegemisele või takistused millegi tegemise vältimiseks, ma ei tea. kui mina olen äh, nõudlik, nõuan teilt paindlikkust, proua Okoni, siis ma võib-olla olen valmis kuskil mujal järele andma, vastastikuse põhimõte niimoodi toimib vist. aga sellega ma piirduksin. ja ma ei taha lihtsalt eh, siin nüüd jalgu selga võtta ja joosta, aga eh, kõik, mis täna siin, täna räägitakse, kirjutab ilusti üles üks minu assistent, nii et eh, kõik, mis te ütlete, jõuab minuni, ma küll teid ei lindista, vähemalt mina ei lindista, aga kirjalikult saan selle protokolli kätte. suur tänu, härra Schmidt! turvalist äh, koju jõusõitu, härra Elha Trui sotsiaaldemokraatide nimel, palun! suur tänu, härra esimees ja suur tänu proua raportöörile mõistagi ka selle sissejuhatuse eest ja juba ära tehtud töö eest. ma osa tema sissejuhatusest äh, läks mul küll kaduma, aga mis, mis teha. aga üldiselt ma olen pigem positiivselt äh, meelestatud selle asja juures. Äh, sotsiaalettevõtlus on väga oluline sektor laias laastus ja võib olla väga oluline ka väikeettevõtjatele, aga selleks, et neid äh, ligi tõmmata, peab äh, sellele, selle fondi kvaliteedile tähelepanu pöörama. kõigepealt on väga oluline, et me saaksime määratlused õigesti paika, mis asi on ikkagi Euroopa sotsiaalne ettevõtlus või sotsiaalettevõte. tegemist on äh, ettevõttega, mille peamine eesmärk on omada sotsiaalset mõju ja see ülesann-, eesmärk on olulisem kui osanikele tulu toot-, tootmine. seega need ettevõtted peavad olema ka novaatorlikud ja kasutama siis äh, kõiki vahendeid äh, mõistlikus pi-, piiris, äh, selleks et sotsiaalsed eesmärgid saavutada ja siis on veel sellised kvaliteediomadused nendel ettevõtetel nagu täielik läbipaistvus ja, ja nii edasi. ühtlasi tuleb rõhutada ka seda, kui palju peaks investeerima sellistesse fondidesse. seitsekümmend protsenti viie aasta jooksul peaksid siis ettevõtted investeerima sotsiaalsesse, sotsiaalsetesse aspektidesse, et olla sotsiaalsed ettevõtted. aga loomulikult äh, ajame meie taga mõju üle terve Euroopa Liidu ja see äh, tähendab seda, et äh, meie toetust peaksid saama peaasjalikult äh, Euroopa ettevõtted. investeeringuid ei peaks piirama sellistesse ettevõtetesse, ma toetaksin seda, et lubatud oleks natukene laiem määratlus investoritest ja et kes ähm, võivad sinna investeerida. ja raportöörina Äh, see kompromiss, millest te rääkisite, tundub äh, selles suunas liigub. Äh, meie ülesanne on veel vaadata, et kas tehniliselt on see kõige paremini, parem võimalus, aga üldiselt me mõtleme teiega ühtemoodi. nüüd, mis puudutab depositooriume, siin ei ole me võib-olla teiega päris nõus. me toetaksime nii sujuvat süsteemi ja väi-, vähe piiratud süsteemi kui võimalik. võib-olla peaks see asi, tuleks see asi uuesti üle vaatama, me oleme valmis äh, nendel kaalutlustel osalema ja toetame siis depositooriumite puhul nii kerget äh, režiimi kui võimalik komisjon on need, kes need äh, instrumendid minu meelest välja peaksid äh, töötama selleks, et nende investeeringute sotsiaalset mõju oleks võimalik mõõta. Äh, siin saate täieliku toetuse meie poolt ja Euroopa järelevalve rolli tuleks siin samuti täpsustada, aga üldiselt me oleme siis laias laastus positiivselt meelestatud aga osades küsimustes siis, nagu ma ütlesin, peame veel läbi rääkima, aga üldiselt meie fraktsioon toetab teid, aitäh! proua Lulling, palun! suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et ma jään natukene hiljaks aga ma tahaksin teada, mis on saanud minu muudatusettepanekutest, mis saatus neid ootab? viiskümmend kolm, seitsekümmend kaheksa ja kaheksakümmend neli. sellepärast, et mina arvan, et me peaksime avama selle võimaluse ka kolmandatele riikidele ja mis puudutab minu viiekümne kolmandat muudatusettepanekut, siis ma ütleksin, et see lubab äh, selliseid äh, fondide valitsejaid, äh, kes on juba mõne fondi valitseja, saaksid siis lisandusena justkui Euroopa Sotsiaaletteluvutusfondi valitseda. mul on väga kurb, kui need asjad jääksid äh, välja. eile nimelt võtsime me vastu finantstegevusmaksu direktiivi ja mul on väga kahju, et me ei võtnud vastu neid muudatusettepanekuid, mille mõned meist esitasid, selleks et me ei äh, otsustaks nii, et eurofondid läheksid äh, samuti finantstehingu maksu alla. ma arvan, et seda asja annab veel täiskogus muuta, sest et ma tõesti arvan, et need, kes eile kohal olid, vist päris täpselt ei saa aru sellest, millest jutt käib. et me ei saa öö, äh, topelt karistada neid fonde, need on ju ometigi nii hoiustajate öö, fondid kui ka erasektori fondid, me ei saa sundida neid maksma. ja niimoodi oleks ka muuseas selle asjaga. tuhanded eurod lähevad kaduma inimestel maksudesse. kui need lihtsalt neile öö, järjest üksteise otsa koormatakse, nii et proua Aukoni, kas te võtate arvesse minu muudatusettepanekud, võib-olla te ütlesite seda juba, ma vabandan, mind ei olnud kohal, aga aga täpsustage, palun. Um, like nagu ma aru saan, ka komisjoni esindaja on kohal uh,. Oui, merci, monsieur president. suur tänu, härra esimees, suur tänu, proua Okoni ja ülejäänud uh, saalis viibivatele saadikutele ka suur tänu selle arutelu eest ja nende muudatusettepanekute eest, mis kõik on suunatud sellele, et teksti rikastada ja parandada. ma teeksin väga lühidalt, ma reageeriksin või vastaksin küsimusele, mille võib-olla esitas proua Okoni ja võtab hästi kokku äh, ilmselt kogu selle arutelu, mis meie ettepaneku osas praegu käib see kurikuulus seitsmekümne protsendi määr. ma olen äh, proua Aukoni äh, lõppjäreldusega täiesti nõus nimelt äh, seitsekümmend protsenti tundub olevat see tasakaalupunkt, mis on leitud selle vajaduse vahel, et et Euroopa Sotsiaalse Ettevõtluse Fondi positiivsed mõjud ei läheks kaduma äh, ja teiste investeerimisinstrumentide vahel eh, ja me tahame piisavalt paindlikkust, et eh, sotsiaalse ettevõtluse fond oleks portfellina investoritele atraktiivne. nüüd siis eh, räägiti sellest, kas kuidagi oleks võimalik ajaliselt piirata seda ja kui, siis kui palju, räägiti siin viiest aastast, ehk teisisõnu see tähtaeg, mis, mille järel siis äh, fond, mille ajal fond peab seitsekümmend protsenti ähm, sotsiaalfondi ähm, investeerima, minu meelest selliseid piiranguid ei peaks äh, esitama, see oleks äh, suhteliselt piirav. me ei saa ühele fondile panna peale kohustust sotsiaalsesse ettevõttesse investeerida, kui nad sellest huvitatud ei ole ja võib-olla äh, annaks hoopis vastupidise tulemuse sellele, mida me soovime. ja aga see on kindlasti äh, küsimus, mille üle võib veel üle rääkida. nüüd äh, veel äh, IFM-i äh, direktiiv, osad liikmesriigid Äh, tahaksid üle minna sel-, tahaksid, et oleks äh, mitte piiratud see ülemine määr viiekümne tuhandega, minu meelest see on teretulnud, aga loomulikult see tõstatab mõningaid tehnilisi küsimusi, mis tuleb äh, ära lahendada IFM-i direktiivi nõudmistega asi ah, siis vastuvoolu viia, aga selles, sellesse ma täna ei lasku, see on asi, millest võib rääkida hiljem nüüd äh, sotsiaalse ettevõtte, sotsiaalse ettevõtte definitsioon, äh, me tahame tuua sisse komisjonina definitsiooni, mis oleks otseselt äh, seotud selle definitsiooniga, mille me tegime oma, omal ajal selle, seda ettepanekut esialgu tutvustades, aga loomulikult me kohendame seda vastavalt muutuvatele oludele ja me teame, et praegu see definitsioon võib osadele investeerimispakkumistele, näiteks nagu sotsiaalelamud, eh, võib-olla natukene negatiivselt mõjuda. üks oluline punkt ja võib-olla ka natukene delikaatne tõesti, nimelt, eh, et kas eh, ainult Euroopa ettevõtted peaksid olema kõlbulikud, ma arvan, et sellist piirangut komisjon ei soovitaks seada kahel põhjusel, esimene põhjus on see, et üldiselt äh, meie oma finantsseadusandluses selliseid piiranguid sisse ei ole toonud investeerimisvõimalustele, sellepärast et me usume kapitali vaba liikumisse, aga ka põhjustel, mis on otseselt seotud tõsiasjaga, et mõned fondide loojad äh, või äh, sotsiaalse, sotsiaalsed ettevõtted ise tahaksid äh, võib-olla ju seda, et nii palju investoreid kui võimalik oleks huvitatud nende fondist ja see laiendaks oluliselt nende valikut, kui oleks lubatud ka äh, teised investorid ja see turg on, nagu te teate, Euroopas veel väga uus ja ilmselt pakkumisi on siin vähe äh, alguses äh,. vähemalt äh, on neid ilmselt vähem, kui me võib-olla täna arvame veel kaks äh, küsimust ja siis ma lõpetan. nüüd äh, detailidele juurdepääs fondivalitsejatele, ka siin on meie omapoolse ettepaneku teinud. keskpikk äh, perspektiiv sellele nõudmisele on teretulnud, aga me kavatseme tulla üsna pea välja selles valdkonnas uue määrusega, mis osalt siis lubab teha ettevõtlusfondile aktiivseid ettepanekuid ja lihtsustatud seadusandluse kohaselt, aga teisalt äh, me tahame, äh, et oleks äh, piisav kaitse siiski nendele investeeringutele. proua Koni ettepanekuga oleme nõus, et ka eurofondidele võiks avada võimalus investeerida sotsiaalsetesse ettevõtetesse kümne protsendi ulatuses Äh, nendesse aktivatesse, mis praegu direktiivi alusel ei ole kõlbulikud eesmärk, nagu ma ütlesin, on teretulnud, kuid investorite kaitse vaatevinklist ja teavitamiskohustusest, mis meil on investorite ees, ei tea ma, kas me saame nii kiiresti äh, sellise otsuse langetada. ja viimane punkt, depositooriumid, see on väga oluline punkt, sellest räägiti pikalt-laialt äh, nõukogus. ka seal me ei teinud äh, ettepanekut, äh, mis oleks väga piirav, meie analüüs, kulutulu analüüs on näidanud seda, et kulud, mis tuleksid kaasa depositooriumidele seadavate kohustusega oleks oluliselt suuremad kui varade kaotusrisk äh, praeguse süsteemi kohaselt. kahte asja mainiksin veel, et äh, see sektor ise ühel kuulamisel, mille me korraldasime äh, siin komisjonis, ei olnud soosivalt äh, ei olnud sellise jäiga süsteemiga nõus, minu meelest on väga oluline kuulata ära seda, mida nad räägivad ja osalt me peame oma aruteludes riskid võtma kaalumisele ja siis vaatama, millised hüved öö, ähm, tulevad kaasa karmima depositooriumiga, see võib tuua kaasa varade vähenemise, äh, reeglitest mitte kinnipidamise, see nõuaks seda, et välisauditeid tehakse fondide kohta ja ärge unustage neid elemente, kui me räägime sellest punktist. sellega ma lõpetaksin eh, ja eh, suur tänu, et sõna andsite. Thank you very much um,. I think we will yes, and um, we'll turn to raportöör Ms Okni. Eh, proua Okni, palun võtke arutelu kokku. president, suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid kuulasin ära kõik äh, seisukohavõtud, äh, mille kolleegid tegid äh, ja ütleksin nii palju, et me jätkame tööd loodetavasti konstruktiivses õhkkonnas ja tegelikult on sujunud see seni, see meie koostöö väga hästi ja sõbralikult, härra Elha Trui jah, sotsiaalse ettevõtte definitsioon on teie jaoks, ma tean, väga oluline teema, ma olen juba võtnud arvesse teie ettepanekuid ja ma arvan, et mm, see definitsioon ilmselt teie nägu tuleb, aga härra Olle Schmidt, depositooriumid, nende nii-öelda kergvariant, meie ei taha hakata võrdlema AIFM-i äh, seadusandlusega neid äh, ja arvestades seda, mida komisjon praegu just ütles, tundub, et depositooriumite asi tuleb kõik uuesti võtta kaalumisele ja vaatluse alla. nüüd äh, see muudatusettepanek, mis on seotud selle seitsmekümne protsendi piiriga, mida härra Schmidt tahab tõmmata alla viiekümnele protsendile, see on ka asi, millest meil võib, millest meil on võimalus veel rääkida. ja proua Lulling, me juba võtsime üsna mitu teie muudatusettepanekut arvesse ja igal juhul ma tahtsin teiega kohtuda kahepoolselt, et rääkida teie ettepanekutest, mis on väga huvipakkuvad Äh, kallis Astrid, äh, teile ma andestan kõik, äh, teil on palju tegemisi, te olete toimekas naisterahvas ja see, et te tulite hilja, sellest pole midagi. aga ma tõesti hindan väga seda õhustikku, milles me neid läbirääkimisi omavahel oleme pidanud, see on olnud tõesti väga meeldiv, eraldi ma tahaksin ära tänada Euroopa Komisjoni, et ta üldse sellise määruse ettepaneku on teinud, see oli väga, see on väga hea ettepanek, kõrge kvaliteediga ja suur tänu ka nõukogule, praegu siis otseselt Taanile kui eesistujale ja so-, suur tänu ka meie komisjoni sekretäriaadile ja suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kellega me selle raporti oleme kokku kirjutanud ja, ja muudatusettepanekud siis edasi vaatame. regarding the timetable. edasi ajagraafikust ka jällegi kolmkümmend, kolmkümmend üks mai täiskogu, kas juuli või september. aga seda teatame hiljem. edasi jõuame raportini, mis on eelneva aruteluga väga lähedalt seotud. tegelikult me peaksime neid ühe ajal, ühel ajal käsitlema, aga me otsustasime, et teeme järjestikku. edasi räägime siis Euroopa Riskikapitalifondist ja raportöör Philippe Lambert siin on jällegi sada nelikümmend muudatusettepanekut tehtud ja ilmselt Philipp teeb isegi parema sissejuhatuse. suur tänu! Sofi, sinu äh, rõõmuks räägin praegu prantsuse keelt äh, ja ma eeldan, et äh, kogu, kõik arvukad kohalolijad saavad ka minust aru. kõigepealt ma vabandan, et ma jäin natukene hiljaks äh, jooksen alati ühest kohast teisele, ausalt öeldes ega see asi ei ole väga keeruline võrreldes eelnevaga, praegu tundub see tõesti võrreldes teiste äh, raportitega olevat suhteliselt lihtne raport äh,, Strasbourgis äh, said kokku variraportöörid ja, ja kõik äh, punktid said lahendatud, ainult üks äh, nendest äh, on lahendamata ja selle juurde tulen. ja küsimus on selles, et kas selle invest-, äh, riskifondi äh, kapitalipassi puhul, kuidas seda teha? Äh, kuidas siis, kui kahest liikmesriigist on panustajad? üldiselt tahetakse jah, kohe see asi hääletada läbi lihtsustamise äh, tõttu tegemist on suhteliselt väikse süsteemiga võrreldes IFM-i süsteemiga Äh, see äh, kõik muudatusettepanekud on väga kenad minu meelest, depositooriumite puhul on esitatud üsna mitu ettepanekut, sellest me rääkisime Strasbourgis ka juba, täiesti selge on see, et me võime esitada siin äh, selle argumendi, et me tahame tarbijat kaitsta, kuid samas ärgem unustagem, et me räägime vähemalt viiekümne miljoni eurosest in-, viiekümne tuhande suurusest investeeringutes, ega neid kodanikke väga palju ei ole, kes äh, saavad selliseid investeeringuid teha äh, ja siis küsimus selle kohta, kas äh, see kas äh, kaasnevad äh, riskid nendele ettevõtetele, äh, kes siis nendesse fondidesse oma raha suunavad. ma arvan, et küsimuse peaks jätma lahti, kui me seda siia sisse ei kirjuta, arvama, et me ühes revisjoni klauslis me ütleksime, et see on küsimus, kus komisjon peaks tulevikus rohkem tähelepanu pöörama, eri, esiti kui me kavatseme investorite miinimummäära tulevikus vähendada me tahame tõesti sellist režiimi ju, kus väikeinvestorid tuleksid kaasa, kui me sellele vastame jah, siis, siis ma arvan, et me peaksime seda piirmäära vahetama. ja veel, ma tegelikult ei ole ise selles küsimuses veel täielikule selgusele jõudnud, et mis ma arvan, ma kavatsen järgmisel nädalal äh, istungite pausi ära kasutada selleks, et asja üle täpsemalt lähe, tähelepanu pöörata. see, et paindlikkust võiks olla rohkem esimesel kahel aastal selleks, et et äh, see riskipõlvefond äh, saaks äh, sobivatesse ettevõtetesse investeerida. põhimõtteliselt riskikapitaalifondidest mitte välja arvata kõik finants, teised finantsinstitutsioonid. igal juhul äh, meie tahaksime saavutada selle, et investeerimisettevõtted, äh, äh, kes riskikapitali investeerivad, oleksid innovaatilised ettevõtted ja investeeriksid siiski innovaatorlik, innovaatorlikesse VKE-desse. see on äh, finantsmajandusele väga oluline. me võtsime välja viite tähtajaliste fond, tähtajalistele fondidele selleks, et, et vältida selles süsteemis igasugust jäikust ja äh, fondilt fondile investeeringute äh, kasusaajate määratlus ka, nii nagu Sofii raportisse on toodud, oli siin ka kaalul. mis nüüd puudutab kõiki äh, riskikapitali fondi valitseja laene, jah, ta võib laenata kuid äh, need laenud ei tohi olla, äh, ei tohi üle, ületada tema kapitali. Ähm, see on teatav äh, tulemäär sellele süsteemile, et riskikapital ei satuks ohtu. riskid on suhteliselt piiratud siin, aga tuleb ikkagi see välja öelda. ma rääkisin juba depositooriumitest, ma jään enda juurde. konstruktiivselt oleme me selle asja kallal töötanud ja nagu näha, huvi on lihtsalt jalust rabav selle asja vastu siin saalis. aga üldiselt on see ainult üks väike äh, žest Euroopa Liidu suunas, et investeeringuid hoogustada. Äh, European Business Summitil hetk tagasi räägiti sellest, et äh, et meie Äh, majanduse mootoriks peab järjest rohkem investeerimine saama, mitte tarbimine, me peame teistmoodi lähenema kui hiinlased, me peame olema rohkem investeeringute põhine majandus ja see määrus, mille me nüüd vastu võtame, võiks omalt poolt äh, küll väga mõõdukalt, kuid siiski omalt poolt panustada sellisele majandusele üleminekut ja see on ju ometigi mõistlik, aitäh. Um, jõuame nüüd variraportöörideni ja palun, kolleeg Hübner. suur tänu, äh, et mulle esimesena sõna andsite, äh, proua härra esinaine äh, härra esimees, sellepärast et ma pean minema ühele järgmisele kohtumisele ja pean varem lahkuma. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri ära tehtud töö eest ja suurepärase koostöövalmiduse eest, teil on täiesti õigus. meie kohtumised olid äh, väga head, eriti äh, kompromiss muudatusettepanekuid puudutav kohtumine Strasbourgis ja tundub, et üldiselt oleme me ähm, kokkuleppe lävepakul. ühtlasi arvan ma ka, et äh, see raport raport äh, tõlgendab äh, väga ilusti ära selle eesmärgi, mille me tahame saavutada, me tahame anda teatava hoo kogu sellele sektorile, selleks et rohkem investeeritaks äh, novaatorlikesse sektoritesse, kui seda tehakse täna. mõned punktid, mis minu meelest on väga olulised, tõesti tuleb leida läbipaistev ja paindlik süsteem minu fraktsioon on ühtlasi nõus ka selle mõttega, et äh, see süsteem oleks äh, nii äh, kerge kui võimalik ja seega me depositooriumid ei toeta ja loodetavasti härra raportöör sellele veel läbi mõtleb ja me ei taha, et see asi oleks liiga koormatud ja et, et see läheks üleliia maksma. ühtlasi ma tahaksin öelda, et me peame arvestama ka riskifondide äh, seadusandlust. minu ettepanek oli äh, piirmäära vahendada, künnist vähendada, aga loomulikult tuleb investoritele piisav kaitse tagada kuid see kaitse on tagatud siis, kui potentsiaalsed investorid on piisavalt informeeritud oma otsuste tegemisel. ja üks viimane märkus, kui lubate. me peame oma tekstis väga selgelt eh, hoidma joont ka teiste vastavasisuliste eh, tekstidega, mis puudutab näiteks investeeringuid innovaatorlikesse sektoritesse, Horisont kakskümmend kakskümmend, eh, ja kõrge ristiga tehingud. nii palju sellest kindlasti õnnestub äh, meil seda raportit, kui see on valmis, toetada. proua Hübner. Uh, uh, suur tänu, härra esimees mina olen kolleegidega samal äh, arvamusel variraportööride hulgas ning ka raportööriga on olnud väga hea koostöö, nii et äh, ma ütleksin, et enamike äh, küsimuste lahenduseks oleme juba leidnud äh, ka kompromissid. nii et äh, töötame üksikute väikeste muudatusettepanekute kallal. ma arvan, et me jõudsime mitmete küsimuste puhul kokkuleppele. kvalifitseeritud investeeringute definitsioon, samas kõige väiksem võimalik investeering erinevate järelevalveametite huvide konfliktid ja nii edasi, aga minu jaoks oli eriti oluline see, et me jõudsime kokkuleppele ka selles osas, et kõik need fondid, mis kasvavad suuremaks viiesaja miljoni euro lävendi, saavad siiski riskikapitali passi kasutada sest loomulikult kasvavaid fonde ja kiiresti kasvavaid fonde karistada ju ei saa lõpuks tahaksin ma öelda viie, kümne ja viiesaja tuhande euro künnise kohta. ma endiselt olen siin avatud aruteludeks, sest ühest küljest ma arvan, et laiemat investorite baasi oleks mõistlik ligi tõmmata, sest Euroopa vajab investeeringuid, aga teine muidugi oht on see, et äh, inimeste eluajal kogutud säästud pannakse mängu ja see tekitab äh, küsimusi äh. aga põhiline küsimus depositooriumi kohta, mina arvan, et see oleks liigne koormus nendele fondidele, millest me siin räägime, ka riskikapitali määruse eesmärk oli juba algusest peale olla äh, kergem äh, määrus ja ma arvan, et nii tuleb ka seda hoida. Äh, oma vestlustest kolleegidega, kes oled, on teinud muudatusettepanekuid, sain ma aru, et peamine hirm seoses äh, depositooriumiga oli see võimalus, et fondi valitsejad äh, alternatiivsete investeeringufondide direktiivi järgi äh, võiksid lülitada ümber ennast riskikapitali määrusele, aga selle määruse artikkel kaks välistab siin need fondivalitsejad, kes juba AIF direktiivi all tegutsevad, siis lävend viissada miljonit eurot. nii et äh, ma ei leia tegelikult praegu depositooriumit kaitsvaid argumente ja need kompromissettepanekud, mis Philipp on teinud, äh, on väga head kõigi meie jaoks. ja ma arvan, et me saame nüüd selle määrusega kiiresti edasi liikuda mis on ilmselt ka tööstussektorite jaoks väga hea uudis. et me ebakindluse perioodi vähendame. suur tänu! suur tänu äh, ja kolleeg Tebaka, palun! suur tänu, härra esimees, mis puudutab minu seisukohti, siis kõigepealt ma tahan samuti härra Lambertsit äh, tänada selle eest, et ta on suutnud nii äh, kena koostöövaimu luua raportööri ja variraportööride vahel. see kompromiss minu meelest, äh, selle võib kokku kirjutada homme ja enamus toetaks seda kindlasti, sest äh, me oleme jõudnud väga headele ühisseisukohtadele ma arvan, et äh, reguleeriv raamistik peaks olema ka väga paindlik nende fondide puhul selleks, et tõesti hakatakse Euroopas reinvesteerima, et äh, reaalmajanduses tegutsejad oleksid ka nendest huvitatud, huvitatud. Euroopas on väga palju kasutamata kapitali ja riskikapitalifondide äh, loomine kindlasti süstiks uut elu meie investeerimissektorisse kuivõrd me toetame seda äh, kergemat äh, regulatiivset raamistikku, siis tähendab see see, et siia, siia võiksid kaasata kõik investeerimisfondid Euroopa äh, passi sissetoomine kindlasti äh, tooks äh, lihtsust kaasa sellele süsteemile, see oleks, suurendaks usaldusväärsust kõikide investorite puhul ja see annaks uue hoo riskikapitalifondidele. eelmisel nädalal Strasbourgis me kohtusime, väga palju positiivset oli seal kuulda, komisjoni seisukohad Äh, võtsime me kõik läbi, eriti mis puudutab äh, fondivalitsejaid, äh, nad saavad seda passi kasutada ka siis, kui valitsevate varade kogumaht tema puhul ületab viitesadat miljonit eurot. me oleme osasid kontseptsioone omalt poolt natukene laiemalt defineerinud, aga loodetavasti me jõuame kokkuleppele, et ka fondivalitseja äh, ja äh, finantseeritavate äh, instrumentide tõlgendus oleks natukene laiem, et ka näiteks võlad äh, läheksid sinna alla. Euroopa jaoks on väga oluline ka teiste programmidega luua ühendus. nüüd veel lahendamata küsimustest. mulle tundub, et depositooriumidel on seotud natukene liiased äh, tingimused, äh, siin räägitakse küll sellest kui tarbijakaitsemeetmest, kuid tarbijad, kellel selline riskikapital üldse on, äh, need ei ole väike, väikesed üldiselt äh, investorid kapital on nii kaua peab olema ettevõttes, seda ei ole võimalik rahaks teha, kuni eh, on eh, investeeringu, eh, investeeringu tähtaeg kukkunud, see on meie meelest natukene kõige pii-, natukene liiga piirav. nüüd riskid investoritele. see on väikeinvestoritele võib-olla loogiline aga nii see peabki olema, see on suunatud just, just nimelt, peabki see olema, vabandust, lihtne investeerimisfond, aga selline detailne andmete edastus on minu meelest liiga koormav, kui me tahame hoida sellist lihtsat süsteemi. nii et kokkulepe, nagu ma ütlesin, on täiesti võimalik saavutada homme Äh, depositooriumite osas tuleb leida kompromiss, äh, aga küll leiame ka selle, sellepärast et äh, koostöö raportööri ja variraportööride vahel on kujunenud väga hästi ja loodetavasti saame siis majandusele uue hoo sisse. Does it come? No. In which case then uh, the raports are... sõnasoovijaid rohkem ei ole, siis võtab raportöör arutelu kokku no ega mul palju ei olegi lisada, kui ainult seda, et ma kavatsen järgmisel nädalal nende kahe lahendamata küsimusega tegeleda, annan omalt poolt ettepaneku siis Türgis nädalal ja kogu lugu. Um, again... hästi, jällegi ajagraafikust rääkides, teiste raportite puhul sama lugu, kolmkümmend, kolmkümmend üks mai, juuli täiskogu või siis septembri täiskogu, see alles selgub järgmine komisjoni koosolek äh, toimub esmaspäeval, seitsmendal mail kell kolm pärastlõunal ja järgmisel päeval, kaheksandal mail samuti koosolek kell üheksa algusega. koosolek on tänaseks lõppenud, aitäh!